So on today's agenda a number of uh, täna on meil päevakorras äh, mitmeid resolutsioone. Are you ready? kas te olete valmis? First one on the agenda is the resolution esimesena on meil äh, päevakorras äh, inimõiguste kaitsjate tagakiusamine Aserbaidžaanis alustame hääletust äh, muudatusettepanekust number üks, palun andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Mr Borghezio, you have a point of härra Borghezio, kas teil on äh, kodukorraga seotud küsimus, mis puudutab seda resolutsiooni ja palun? tänan ma tahaksin äh, viidata kodukorrale ja küsida, et äh, kas äh, juhatus ei peaks saatma demokraatlikke tervitusi šotlastele, kes hääletavad praegu oma iseseisvuse üle, elagu iseseisev Šotimaa. okei okay, um,, ähm, the next vote. hästi, järgmisena hääletame teist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame kogu resolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt äh, on resolutsioon, mis puudutab Burundit, eelkõige Pierre Claver Mombimba juhtumit ühisresolutsiooni ettepanek on esitatud seitsme fraktsiooni poolt, hääletame kogu resolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena inimõiguste rikkumised Bangladeshid, meil on ühine resolutsiooni eelnõu kuuelt äh, fraktsioonilt, hääletame äh, lõige kaks algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame kogu resolutsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine resolutsioon olukord Ukrainas ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhete hetke olukord. meil on äh, ühine resolutsiooni eelnõu viielt äh, fraktsioonilt. alustame muudatusettepanekust number neli, meil on suuline muudatusettepanek härra Ostrovitšuselt, palun, teil on sõna. tänan, äh, proua juhataja, kolleegid, daamid ja härrad ja see äh, muudatusettepanek on pigem keeleline, sõnade can be äh, asemel ma pakun inglise keeles välja should be ja lause kõlaks äh, toonitada tugevalt, et poliit-, et sellele konfliktile vaja poliitlahendust. kas keegi on sellele muudatusettepanekule vastu, kolleegid? ei ole, siis paneme muudatusettepaneku number neli hääletusele Te pida-, oleksite pidanud olema kiiremad, kas on, teid on nelikümmend? ei ole, ilmselgelt. nii et äh, muudatusettepanek läheb hääletusele, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi äh, muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, suuline muudatusettepanek äh, härra Fleckensteinilt. palun, teil on sõna. ja proua juhataja, oleme teiste fraktsioonidega läbi rääkinud ja palume, et lõike kümme lõpus asendataks sõnad on the ground äh, sõnadega in Ukraine. kas keegi on sellele vastu? ei ole. seega paneme hääletusele muudatus, muudatusettepanek poolt. vabandust, see on nimeline hääletus, nii et hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. edasi äh, muudatusettepanek äh, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üksteist, äh, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle, hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle et olla kindel. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neliteist kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa ja hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, jällegi nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmis, järgmine resolutsioon on Euroopa Liidu reageering äh, Ebola puhangule. meil on äh, ühine resolutsiooni eelnõu esitatud viie fraktsiooni poolt ja enne kui asume kogu resolutsiooni hääletama, soovib äh, sõna proua von der Storch. palun mul on äh, protseduuriline küsimus ja puudutab seda resolutsiooni. me saime selle eile õhtul kell kakskümmend null null, siin on kakskümmend seitse lehekülge ingliskeelset teksti, kõik meist ei mõista mitte ingliskeelset teksti. täna kell kolm, kaksteist peame nüüd hääletama. ma tahaksin, et läheks protokolli äh, kirja, et niimoodi ei saa me siin parlamendis küll tööd teha. it's noted, but still. jah, me äh, võtame teie sõnavõtu arvesse, aga on teatav tähtaeg, millega fraktsioonid peavad arvestama, nii et hääletame kogu resolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine resolutsioon on teemal olukord Iraagis ja Süürias ning ISISe ofensiiv, sealhulgas vähemuste tagakiusamine kõigepealt me hääletame ühise resolutsiooni eelnõud äh, viie fraktsiooni poolt on see esitatud muudatustepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksa, algtekst kahes osas, esimene osa, kas on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 järgmine resolutsioon on meil olukord Liibüas, meil on äh, ühine resolutsiooni äh, eelnõu poliitilistelt fraktsioonidelt, muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt K äh, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame kogu resolutsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume edasi resolutsiooni juurde Iisrael ja Palestiina pärast Gaza konflikti ning Euroopa Liidu roll. härra Lambsdorff, äh, protseduuriline küsimus mul on äh, küsimus teile, proua asepresident, miks me kõigepealt äh, hääletame kõigepealt äh, poliitiliste fraktsioonide resolutsioone ükshaaval läbi, meil on ju olemas ka ühisresolutsioon ja me tahame nimelised hääletused teha ainult äh, kõige olulisemates küsimustes, aga üks fraktsioon äh, taotleb nimelist hääletust iga oma muudatusettepanekuga seoses, kas te oskate seletada, miks see nii on? I... härra Lambsdorff, äh, ma võtan selle arvesse, aga te teate juba vastust, et resolutsioone me hääletame sellises järjekorras, nagu nad on esitatud ja nimelist hääletust on võimalik äh, ka äh, keel taotleda, nii kõigepealt äh, kuue fraktsiooni resolutsiooni eelnõu, meil on palju nimelisi hääletusi, paragrahv üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolm, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. ja palun, teil on jällegi protseduuriline küsimus. Äh, proua juhataja, kas me ei saaks seda hääletada plokina? Um, is anyone opposing this idea? kas keegi on selle vastu? selge, siis hääletame ükshaaval. Äh, paragrahv äh, lõige kaheksa, nimeline hääletus on alanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi äh, kümme punkt E, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud edasi kümme punkt E hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kümme punkt F hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kümme punkt I hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. proua Peres, te soovite sõna, palun. presides, vabandage minu kogematust, aga ma tahaksin teada, millise kodukorra artikli alusel me hääletame sellises järjekorras, nagu me täna hääletame. mulle näib, et tavaliselt äh, äh, äh, ma, mul on väga hea meel, kui te ütlete, et ma eksin, aga mulle tundub, et kompromiss, mille eelista-, esitavad mitmed fraktsioonid, eh, hääletatakse kõigepealt. Uh, this one. I am told that it's the rule one. mulle öeldakse, et see kodukorra artikkel, millele viitasin, on sada kakskümmend kolm punkt neli. ühisresolutsioon äh, asendab neid äh, resolutsioone, mis on esitatud varem nende fraktsioonide poolt, kes on selle resolutsiooni koostanud, aga mitte teiste fraktsioonide omi. kümme punkt K, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kümme punkt M, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt E, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt F, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt G, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, põhjenduspunkt I, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. hääletame kogu resolutsiooni, jällegi nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. nüüd edasi resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud Roheliste fraktsioon, palun, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi, äh, see oli selge resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud EFD fraktsioon, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd saame hääletada ühisresolutsiooni ettepanekut, mille on esitanud äh, neli fraktsiooni, muudatusettepanek number viis, nimeline hääletus, jällegi hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, palun, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa palun andke käega märkimist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek number üks, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. ma rohkem kellelegi sõna ei anna ühesõnaga muudatusettepanek number kümme, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatustamine kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. nüüd äh, edasi resolutsioon, mis puudutab komisjoni delegeeritud määrust, millega muudetakse äh, Fidži äh, juurdepääsu Euroopa Liidu turule. hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ma tänan, kolleegid, ja nüüd järgnevad hääletusselgitused kahe minuti pärast